Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we will start. Eh, suur tänu, eh, daamid ja härrad, alustage. alustagem hääletusega. kallid kolleegid, eh, kõigepealt hääletusele proua Jala Senderi raport kontrollikoja liikme ametisse nimetamine, nimelt härra Vesbergi ametisse nimetamine. tahaksin nüüd hea meelega minna selle hääletuse enda juurde. hääletame siis proua ja Jaale Senderi äh, ettepanekut, muudatusettepanekuid ei ole, palun pange oma elektroonilised kaardid äh, masinatesse, tegemist on salajase hääletusega, kallid kolleegid, president kordab, tegemist on salajase hääletusega. see tähendab seda, et peate kasutama hääletuseks oma äh, hääletuskaarti. nagu ikka, on teil võimalus valida siis kas jah, ei või erapooletu äh, vahel, aga ainus erand seekord on see, et sinine Äh, siniseks lähevad kõik masinad, ei näita siis see tuluke ei rohelist ega punast ega valget tuld seekord, vaid kõik on sinised. nii et äh, kui olete valmis, siis alustage. hääletus on avatud. kas olete jõudnud kõik hääletada? siis eh, sulgen hääletuse. härra Vesperi kandidatuur on kinnitatud, eh, õnnitlused eh, ka meie raportöör proua Ajalale. järgmine raport on ah, proua Wallise raport, nimelt Agnes Sankissi puutumatuse äravõtmise taotlusega on tegemist ning äh, hääletusele poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. suur tänu, kallid kolleegid! ja suur tänu muidugi eriti proua Wallisele. järgmine raport hääletusel on härra Jan Sahradili raport teatavate tekstiilitoodete päritolu tõendid kolmandatest riikidest. härra Sahradil on palunud sõna suur tänu, teen lühidalt, härra president. mul oli suur au olla äh, selle raporti raportöör meil on õnnestunud eh, siis eh, seekord eh, tagasi võtta seadusandlust, mitte midagi uut tekitada, see on aegunud, see seadusandlus, ning selle tagasivõtmine on täiesti kooskõlas meie eesmärkidega parema haldustava suunas, nii et ma kutsun üles kõiki seda direktiivi tagasivõtmist toetama, nii et tänan teid juba ette. suur tänu, härra Sahradil, ütleb härra president hääletusele siis see raport nüüd. tegemist on nimelise hääletusega, nii et elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. olete jõudnud hääletada? kui jah, siis sulgeme hääletuse. see on samuti vastu võetud, nii et härra Sahradil õnnitlused ka teile. järgmisena hääletusel Debora Serakjani raport Horvaatia osalemine Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse töös. proua de Kaiser on palunud sõna. ma unustasin oma kaardi koju, härra president. see on nüüd küll üks väga paha lugu tunneme teile kaasa sprawozdanie pani Seracani. niisiis, hääletusele proua Seracani raport Horvaatia osalemine Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse töös poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tunnustus proua Seracjanile. järgmisena proua Okoni raport euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohandami, kohaldamisala laiendamine. proua raportöör on palunud sõna suur tänu, härra president, kallid kolleegid, olles selle raporti raportöör ja kõikide fraktsioonide nimel, kes on nõus, paluksin ma seda, et äh, kaks, kahe raporti hääletamine lükatakse edasi, need on raportid siis minu raport ja raport, mis tuleb natukene hiljem, nimelt Ahveti raport äh, seitsekümmend kuus, nimelt null null seitsekümmend kuus viie hääletuse pärast. tegemist on protseduurilise probleemiga ja me tahame tagada lihtsalt selle, et koostöö oleks nii hästi paigas kui võimalik nõukogu ja komisjoniga. seega kutsun teid siis kõiki üles äh, toetama nende raportite edasilükkamist äh, ehk siis praegune raport ja, ja edasi viis raportit ka raport. kas keegi äkki on selle ettepaneku poolt ja kes on vastu, proua Põuls? suur tänu, härra president, ma tahaksin täpsustada seda, et komisjon on palunud seda, et see asi edasi lükataks, sellepärast et äh, meil on siin tekkinud protseduuriline äh, rikkumine. nõukogu tekstis üks põhjenduspunkt, mis äh, kokku lepiti triloogil kirjalikul viisil Koreperis võeti välja ja nagu me oleme kuulnud, ka on komisjoni teenistus, õigusteenistus vastu sellele tekstile, mis on ühtse arusaamale vastu, kuigi selline ühtne arusaam ei ole õiguslikult siduv. me ei saa olla nõus sellise ühepoolse muudatusega nõukogu poolt, see oleks pretsedent ja ei saa seda pretsedenti toetada ja ei hääleta seega seni, kuni see asi on lahendatud me ei saa lubada seda, et ähm, rahvus, institutsioonide vaheline leping või miski muu piirab meie parlamendile aluslepingutega antud pädevust ja seega ei tohi see asi praegu siin pretsedendiks saada ja me peame ikkagi selgelt mõista andma, et enne ei tee me midagi, kui on selge, et selline asi ei kordu. suur tänu, proua Bowles. kas keegi on selle ettepaneku vastu? proua Okoni ettepaneku vastu. härra Speroni, härra mm, president, ega ma tegelikult vastu ei ole sellele proua Okoni ettepanekule, aga arvestades seda, et neljapäev es, esmaspäeva pärastlõunal esitati meile ju päevakord, mille me terveks nädalaks heaks pidime kiitma ja seega mulle tundub, et see selline hääletuse edasilükkamine oleks pidanud olema välja pakutud eile, mitte täna. suur tänu, ütleb härra president. ma panen proua Okoni ettepaneku nüüd siis hääletusele poolt, vastu, erapooletud. see ettepanek on vastu võetud, mis tähendab seda, et mõlemad hääletused siis lükatatakse edasi Äh, proua Okoni, mõlemad raportid on need. nüüd proua Chikau raport globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordi arendi rakendused poolt. vastu erapooletud, vastu võetud, palju õnne, proua Chikau. nüüd härra Simson. härra Simsoni raport rahvusvahelised lennunduslepingud Lissaboni lepingu raames. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. palju õnne, härra Simson. järgmine äh, härra El Hadrui raport äh, soovitus teisele lugemus, lugemisele. niisiis soovitus teisele lugemisele, raskete kaubaveokite maksustamine on raporti teema soovituse teema, selleks on meil vaja nüüd kvalifitseeritud häälteenamust, esimene plokk, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud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 ja nüüd äh, õigusloomine resolutsioon ilma muudatusettepanekutega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne härra Lainenile. järgmine raport, proua Okuni raport selle hääletuse lükkasime edasi, mis tähendab seda, et oleme jõudnud härra Ondi raporti juurde Euroopa Liidu teadusuuringute tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm. resolutsiooni eelnõu muudatusettepanekuid ei ole. lõige kaksteist, esimene osa, eraldi hääletus, esimene pool, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaheksateist eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, era-, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? härra Kova, palun, sõna on teil. ja uprze, uprzedziłem sekretariat o tym, że chciałbym zgłosić austatud president, ma andsin sekretäriaadile teada, et mul on suuline muudatusettepanek selleks, et kustutada lõige kakskümmend seitse kuna selle sisu ei ole täpne Inject projekti osas, tahaksin anda teada kojale seda, et tegemist on projektiga, mis on läbinud eetilise läbivaatamise viieteistkümnendal märtsil kaks tuhat üksteist eh, Hollandi, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ekspertide kohalolu, olul ning eetiline audit raport andis positiivse eh, soovituse, eetilisi puudujääke projekti osas ei leitud ning eetilised üksikasjad on läbi vaadatud ka komisjoni poolt ja, ja seda juba projekti algusest peale, seega palun kojal mitte kaasata eh, teksti tõele mittevastavaid fakte, tegemist on ääretult olulise teadusliku projektiga, mida juhib eh, Krakowi akadeemia. jah, tõepoolest on olemas suuline muudatusettepanek eh, selleks, et kustutada lõige kakskümmend seitse, kogu lõige kakskümmend seitse. esimene küsimus minu poolt, kas on eh, kedagi, kes on selle vastu? meil on nelikümmend liiget, kes tõusid püsti, kes on vastu, see tähendab seda, et suuline muudatusettepanek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 vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt E, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt üle, hääletamine on alanud, tegemist on põhjenduspunktiga E. e proszę Państwa, e, koleżanki i koledzy. Austatud daamid ja härrad lahkuge teile kõige lähemal asuva ukse kaudu. nii et leidke endale kõige lähemal asuv väljapääs ning lahkuge saalist. ning ärge kasutage lifte. ning ärge minge tagasi oma bürooruumidesse. nii et ärge minge lihtsalt oma büroosse lahkuge hoonest, väljuge hoonest nii kiiresti, kui te suudate. nii et kiiresti palun lahkuge hoonest ja palun ärge minge lihtsalt oma bürooruumidesse. me kõik peame seda tegema. nii et eh, mitte keegi ei tohi minna lihtsalt oma bürooruumi, vaid kõigil tuleb lahkuda väljuda hoonest nii kiiresti kui võimalik. ning kasutage väljapääsu, mis on teile kõige lähemal uh,. Uh, dear colleagues, listen up. Uh, the, uh, thank you all for this wonderful exercise. suur tänu selle hästi korraldatud harjutuse eest ja mul on hea meel näha, et te kõik olete ühes tükis ja tervena jälle tagasi tulnud. mul on väga hea teade teile, hääletusi täna enam ei toimu hääletus läheb edasi homme, aga selgituste kohta tahaksin küll öelda, et me oleksime pidanud teadma sellest harjutusest. austatud härra Koompendit